et mul on veel mitmeid teatisi. mul on need tšehhi keeles ja loen need tšehhi keeles ette. kõigepealt õigusasjade komisjon vastavalt artiklile kolm, lõige kolm ja neli kodukorras andnud mandaadi härra Zoltan Bagole ja meie otsustame siis tema mandaadi kinnitada, mis jõustus kaheteistkümnendast septembrist kaks tuhat kümme, nii et palun ka teie kinnitage see üle, kas keegi on selle vastu. tundub, et mitte. nii et seega see mandaat on kehtiv. ja nüüd äh, loomulikult antakse selle äh, tänase sessiooni protokoll järgmise osaistungjärgu alguses äh, kinnitamiseks ja kui kellelgi, kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis me teeksime seda hoopiski täna ja kiidame protokolli heaks. nüüd on meie töö täna siin lõppenud ja ma soovin teile turvalist reisi koju, kallid kolleegid, suur tänu kõigile!